ette, see puudutab Kambiat. meil on mitmeid resolutsiooni autoreid ja nüüd annan ma pooleteiseks minutiks sõna härra Sebastiale. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisaria. aitäh, proua president, proua volinik. ma arvan, et on väga hea, et selle küsimuse puhul äh, on enamus väga suur, mis ütleb seda, et demokraatiat ei ole, inimesi piinatakse, risk tagakiusamise ohvriks saada on väga suur samamoodi seksuaalvähemuste olukord on väga-väga raske. just sellepärast on väga tähtis, et me olukorra Kambjas hukka mõistaksime. aga tuleb minna veelgi kaugemale. on väga tähtis ka Aafrika Liidu poole pöörduda meie resolutsioonis. Aafrika Liit peab midagi ette võtma, Kambes peab täpselt vaatama, milliseid inimõiguse rikkumisi Kambes läbi viiakse. muidugi on väga tähtis ka see, et Euroopa Liit Kambja presidendi toetamise lõpetaks, sest Kambja president on ilmselgelt läinud liiga kaugele. humanitaarabi tuleb edasi anda, sellepärast et riik ei tohi, riigi rahvas ei tohi kannatada. viisteist tuhat varjupaiga taotlejat on Kambjast jõudnud juba Euroopasse ja seda kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peale kambelased äh, on rääkinud, kui õudsetes tingimustes on nad siia tulnud ja sellepärast tuleb meil midagi kiiresti ette võtta. aitäh ja järgmisena härra Korrao, palun. aitäh, proua president. Kambias on meil tegemist äh, õudse diktaatoriga, kes on demokraatia ja vabaduse ära kaotanud tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal tuli härra Jamei võimule ja tuli võimule riigipöörde kaudu. sellest ajast saati kambjalased on elanud hirmuvalitsuse all. inimõigusi, põhiõigusi rikutakse, äh, seksuaalvähemuste õigustest ei saa isegi mitte rääkida. president aga samal ajal laseb endast pilti teha Valge Maja ees Obama kõrval ja ajakirjanikud heidetakse vanglasse ning neid piinatakse. me kutsume Kambja valitsuse üles äh, kõi-, vabastama kõik ebaseaduslikult kinni peetavaid ja kinni pidama ka rahvusvahelisest õigusest. samamoodi tuleb äh, ära kasutada kõik meetmed selleks, et lõpetada diskrimineerimine ja seksuaalvähemuste tagakiusamine ja nende kurjategijateks kuulutamine. kõnelejal palub president järgmine kord rääkida aeglasemaks, järgmisena saab sõna härra Temesmaeker. aitäh Kambja reklaamlauseks on, et tegemist on naeratava rannikumaaga, kuid samal ajal me oleme, on tal ka morn, nagu mida Euroopa turistid tihti ei jää president Jammeh, kes on üks kõige õudsemaid diktaatoreid, ei lase rahval mitte rääkida, eriti just poliitikast, nad peavad kõige, kõige rohkem võivad nad sosistada. ja julgeolekuteenistus on hirmu külvanud ka kõige kaugematesse nurkadesse, ajakirjanikke ja opositsiooni kiusatakse taga. samal ajal aga härra Jammeh ise elab USA-s oma ilusas villas, kambelased aga põgenevad mädanenud paatides. eelmisel aastal president kuulutas Kambja islami kommunistlikuks vabariigiks ja rikkus sellega põhiseadust, see on täiesti vastuvõetamatu. me vaatame Kambja valitsuse poole, aga ka Euroopa Liit peab midagi ära tegema, Aafrika riik, see Aafrika riik saab liiga vähe tähelepanu, väga tähtis on kõigepealt demokraatia jalgele aidata ja sealse riigi kodanikele ka mingigi tulevikuperspektiiv pakkuda. aitäh ja järgmisena härra Panseri, palun üks minut. aitäh, proua president. Kambjas valitseb terrorivalitsus, mistõttu rahvas põgeneb riigis. Frontexi hinnangul on Kambja äh, kuuendal kohal nende riikide nimekirjas, äh, kus kõige rohkem inimesi põgeneb inimesi kiusatakse kogu aeg taga, toimuvad täiesti meelevaldsed vangistamised, inimesi piinatakse ja see kõik kestab ka praegu. Euroopa Liit peab äh, majandusabi andes äh, hoolitsema selle eest, et inimõigustest peetakse kinni. koos Aafrika Liiduga tuleb pingutada selleks, et äh, olukorda vanglates parandada ja samamoodi tuleb hoolitseda selle eest, et vähemuste õigused oleks kaitstud täpselt samamoodi nagu ka ajakirjandusvabadus. aitäh ja järgmisena proua Senra Rodriguez aitäh, proua president, Kambja on üks äh, Aafrika väiksemaid ja vaesemaid riike. vaesus on levinud igal pool, eriti just maapiirkondades, kõige rohkem kannatavad selle all naised ja lapsed. peale selle on ka naised need, kes äh, hoolitsevad selle eest, et äh, põllumajandus toimib, nelikümmend protsenti põllumajandustoodetest on naiste toodetud, aga neil ei ole mitte mingit kontrolli maa kasutuse üle kohalik äh, majandus on väga palju kannatada saanud äh, president Jamme valitsuse all. neljateistkümnendal juunil kaks tuhat äh, neliteist otsustati hakata abi andma riigile, anti laenu, aga nüüd on riigil raskusi isegi oma, selle laenu intresside tagasimaksmisena. tuleb hoolitseda sellest, et Kambja hakkab oma kodanike õiguste eest seisma ja meil tuleb see riik sellest õudsest vaesusest välja aidata. aitäh ja järgmisena härra Štehovski, palun üks minut. Gambia není jedinou zemí západní... Suur tänu teile, juhataja. Kambja ei ole mitte ainult äh, ainukene Lääne-Aafrika riik, kus julgeolek ja stabiilsus on väga suureks probleemiks. olukord selles riigis on tegelikult äh, aina halvenenud, inimõigused on jalge alla tallatud, eriti just usuvabadus ning äh, kohalike kristlaste õigused on jalge alla trambitud. Äh, inimesi peetakse kinni, piinatakse ja hoitakse inimväärikust rikkuvates olukordades, nii et Äh, ei peeta ka ühtlasi kinni äh, kogunemisvabadusest. ma toetan seetõttu Euroopa Liidu tegevust, mis äh, näeb ette Kambjale vähem rahalise abi andmist ning samuti ka peaksime me survestama Kambja ametivõime selle olukorraga tegelema. Euroopa Liit ja meie delegatsioon Kambjas peaks väga selgelt seirama, milline on inimõiguste olukord riigis, kuidas nendest kinni peetakse ning peaksime samuti seisma selle eest, et äh, dialoogi äh, viidakse ellu opositsiooniliikmetega. inimõigusid äh, pidevalt rikutakse ning me peame konkreetseid samme võtma ette, eriti mis puudutab meie finantsabi lõpetamist. proua Vautmans üheks minutiks, palun ma arvan, et see, mida kolleegid juba siin on öelnud, on kõik väga õige. selleks, et äh, kõige rohkem küll üritatakse turiste riiki saada, aga samal ajal oma kodanikud lükatakse kõrvale. tegemist on ühe kõige vaesema riigiga maailmas, noored äh, nälgivad ja mis neil siis muud üle jääb, kui minna mujale õnne otsima. meeleavaldusõigust äh, kui sellist ei ole meeleavaldajad aga üritavad kasutada oma õigust meelt avaldada, kuid need lõpevad tavaliselt veretalgutega. on täiesti selge, et olukord äh, arvamusevabadusega ei ole Kambjas väga hea äh, Äh, ajakirjanikke, opositsionääre, seksuaalvähemuste esindajaid heidetakse täiesti meelevaldselt vangi ja valitsus äh, külvab ainult äh, hirmu. just sellepärast tuleb meil see resolutsioon vastu võtta. me peame tegema koostööd kodanikuühiskonna esindajatega ja Aafrika Liiduga selleks, et Kambes oleks võimalik demokraatlik rahumeelne protsess käima lükata. tõesti, turistide jaoks on tegemist võib-olla toreda riigiga, aga kodanike jaoks on tegemist väga õudse koduga. meie liberaalid nõuame tagame inimõigustest kinnipidamist. aitäh ja järgmisena härra Venta, palun üks minut. suur tänu teile, juhataja. Kambja on äh, üks äh, viieteistkümnest äh, kõige vaesemast riigist maailmas ning see sõltub väga tugevalt rahvusvahelisest abist, sealhulgas ka Euroopa Liidu omast. kuna inimõigusi piisavalt ei austata, siis on väga oluliselt ära võetud äh, rahaline toetus Euroopa Liidus, eh, liidu poolt ja üks neljandiku elanikkonnast ähvardab seetõttu äh, näljahäda. nüüd äh, käesoleval aastal toimuvatel presidendivalimistel president Jammeh proovib uuesti kandideerida ning neljandat korda äh, Eh, saada eh, presidendiks. Eh, pidevalt on inimõiguslasi arreteeritud, sealhulgas ka näiteks ajakirjanikke, neid piinatakse ja hoitakse meelevaldselt kinni. taga kiusatakse ka poliitilisi vaenlasi traagilisi sündmusi nägime Seracunda rahumeelsete protestide jooksul. Kambjal on nüüd vaja otsekohe Äh, sõltumatut äh, valimiskogu ning ka äh, ligipääsu meediale ja meediapaljusust. härra Martin, palun järgnevalt austatud juhataja, minu valimisringkonnas elab väga palju kambjalasi, sellepärast et nad on pagenud äh, repressiivse režiimi eest oma koduriigis. Äh, Kambja äh, on inimese kohta rohkem pagulasi vastu võetud kui ühelgi teisel riigil maailmas, sealhulgas ka Süürial. see on väga masendav, aga me ei, me ei näe seda, sellepärast et absoluutarvudes on see väga väike osa, aga kui me vaatame rahvastiku kohta seda, siis väga palju. nii et me Äh, olen nõus sellega, et äh, kolmteist miljonit naela abi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me peatasime Euroopa Liidu poolt, nüüd on meil vaja aga väga selge sõnum saata kambjalastele, et kui nad äh, aprilli aktiviste ei vabasta vangist, kes rahumeelselt protestisid, kui nad meelevaldseid kinnipidamisi ei lõpeta, kui luure Äh, agentuur äh, riigis ei lõpeta ära piinamisi, siis Euroopa Liit äh, lõpetab ära suhted kandega üleüldse. me peame väga selge sõnumi endalt poolt andma, see on brutaalne režiim ja selleks on vaja ka brutaalset vastust kuidagi. järgnevalt proua Pessera üheks minutiks, palun. suur tänu teile, juhataja. proua Jurova, tahaksin tänada kolleege selle väga tiheda ja asjakohase resolutsiooni eest. aga minu arust on raske uskuda seda, et diktaator on olnud nüüd kakskümmend aastat võimul, äh, kes näiteks ähvardab lõigata maha äh, seksuaalvähemuste päid äh, ja ähvardab inimõiguslasi. väga kahju, et ta või kahtlane on see, et ta meie sõnumit siin kuulab. üks võimalus muidugi on aidata näiteks ikkagi Euroopa Liidu poolt seda riiki, mis on üks viieteistkümnest kõige vaesemast maailmast Eh, samas aga meelevaldsed eh, vahistamised, eh, piinamised, opositsiooniliidrite tapmised, see kõik jätkub. ja see on muutunud ka seksiturismi kõige õitsvamaks kohaks peaaegu et, aga Eh, presidendivalimiste ees eh, eel eh, tuhanded kambelased tulevad protestima tänavatele, meie peame Euroopa Liiduna seisma just demokraatia ja inimõiguste kaitse eest ning saatma sinna ka valimisvaatlusmissiooni meie parlamendi poolt. suur tänu, proua Kill, nüüd palun üheks minutiks meid äh, ka häirib väga tugevalt olukord Kambjas, äh, kus eelmisel kuul olid meil ikkagi rahumeelsed äh, protestijad, kes brutaalselt arreteeriti, neid on piinatud ning Solo Sandi üks ähm, opositsiooni juht on surnud ähm, ka vangistuses ja tegelikult see on inimõiguste väga tugev riive ja taga on kiusatud nii ajakirjanikke, inimõiguslasi kui ka seksuaalvähemusi ja kaheksa miljonit eurot abi on praegu peatatud, sellepärast et inimõigusi ei ole äh, inimõigustest ei ole kinni peetud ning vastu on võetud seksuaalvähemusi ahistavaid õigusakte. aga Kambja ametivõimud on äh, kõrvale jätnud ka meie äh, esindajate tegevuse riigis ja see tähendab seda, et meil ei ole tegelikult reaalseid suhteid. Need inimesed, kes on reformide eest seisnud, jah, neid me peame toetama, aga me peame ka tegelikult Aafrika Liiduga külg külje kõrval tööd tegema koos detsembri valimised eh, jällegi, eh, kui me mõtleme seda tausta, siis kas need saavad olla vabad ja õiglased valimised? Eh, me peame Kambja valitsust kutsuma üles ja katkestatakse kõneli-, kõnelejad. nüüd on vaba mikrofoni voor ja annan üheks minutiks härra Boltšakile sõna, palun. suur tänu teile, juhataja, et andsite mulle sõna ma olen nõus sellega, mida minu eelkõneleja just ütles, me peaksime tõesti toetama Aafrika Liitu ja peame just toetama neid konkreetseid isikuid, kes juhatavad selle riigi opositsiooni. isegi pärast seda, kui äh, arenguabivood Euroopa Liidu poolt on peatatud, räägime siin kahekümne kolmest miljonist dollarist käesoleval aastal, on Euroopa Liit väga, kõige suuremaks doonoriks sellegipoolest Kambjale. ja ma tahaksin küsida, kas me saame nende toetussummadega toetada valitsuse, valitsust selles riigis, üheksasada miljonit dollarit on nende Eh, SKT kokku, nii et see kolmkümmend kolm miljonit dollarit eh, toetust on päris palju. Eh, ja kui me vaatame, kuivõrd vastikult käitub valitsus omaenda kodanike vastu, siis me peaksime ikkagi rääkima opositsiooniliidritega ja Aafrika Liiduga. suur tänu ja proua Kiienge, palun, üheks minutiks. suur tänu teile, juhataja. pärast seda kui eh, vangistuses suri Solo Sanding, eh, ei saa me enam eh, ignoreerida seda arrogant-, arrogantsust, millega julgeolekujõud Kambjas süsteemselt suruvad alla kõiksuguseid alternatiivseid hääli, mis riigis võivad esile kerkida. peame ütlema, et aitab vihakõnest, aitab sellest, et inimesi meelevaldselt vahistatakse, et nad kaovad ning et pidevalt äh, püütakse riiki pöörata. tegemist on riigiga, mis peaks paari kuu pärast minema äh, valimisurnide juurde, aga samas inimeste põhiõigusi tallatakse jalge alla. oleme näinud ka seda, kuidas vägivalda kasutatakse seksuaalvähemuste vastu. nii et praeguse sõnumiga tahame me öelda, et Cotonou äh, lepingutest peetaks kinni, Kambja valitsusega on vaja rääkida ning äh, vaja on ka võtta vastumeetmeid, näiteks äh, mitte arenguabi äh, voogude külmetamine niimoodi, et saaks ka samas sihtsanktsioone rakendada, näiteks reisikeeld, et lõpeks ära selline tegevus. härra Marias, palun. austatud kolleegid, süsteemne inimõiguste rikkumine Kambjas on äh, olnud äh, väga tõsine. aprillis äh, toimusid pealinnas demonstratsioonid selleks, et nõuda läbipaistvust ja korralike valimiste korraldamist detsembris. Solothanding, opositsiooniaktivist, võeti kinni seal ning ta suri vangistuses. pärast seda toimus veel teinegi protestide laine ning need suruti samuti alla. see ei ole Kambja jaoks küll midagi uut, kes on siis üheks viieteistkümnest kõige vaesemast riigist maailmas ning kus neljandik elanikkonnast kannatab tegelikult eh, peaaegu et nälja käes. üheksakümne neljandast aastast on olnud väga eh, mitmeid eh, kinnipidamisi poliitilistel ajenditel, väga palju on kritiseeritud erinevaid osapooli ka inimõiguste rikkumise eest. Euroopa Liit peab seisma selle eest, et õigus elule saadaks, aitäh. härra Castaldo, palun. suur tänu, juhataja. Kambja puhul räägime me ühest Aafrika vaesemast riigist või ka maailma vaesemast riigist. kolmandik rahvastikust elab allpool vaesuspiiri eh, dollari kolmekümne viie sendiga kogunemisväljendusvabadus on täielikult alla surutud äh, presidendi režiimi poolt, kes on olnud äh, kakskümmend aastat juba võimul. esi-, äh, president ütleb, et, et, et ravida on võimalik ka traditsiooniliste vahenditega ja see on viinud inimeste surmani Äh, tegemist on tõsise viha küsimusega selles riigis, seksuaalvähemusi surutakse seal samuti alla. kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates oleme näinud politsei vägivalla suurenemist ja me tahame kogu abi külmutada, mis ei lähe Kambja kodanikele, vaid see läheb diktaatorile ja presidendi perekonnale, tema lähedastele. härra Donnano, palun tänu, juhataja. Euroopa Liit ei saa ilmselgelt välja kannatada seda, et inimõigusi jalge alla trambitakse, aga ei tohi ka tolereerida äh, piinamist. president äh, Yahya Jammeh on põhiseadust äh, rikkunud, luues islamiriigi selles piirkonnas. Euroopa Liit peab äh, nõudma demokraatia taastamist selles piirkonnas, kus äh, kaks miljonit inimest elavad äh, allpool vaesuspiiri. ja selleks on vaja äh, abi Kambja riigile külmutada. see ei puudutaks loomulikult humanitaarabi, meil on vaja inimesi toetada, aga me ei tohi toetada seda diktaatorit, aitäh! ja suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Jourova lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, jah, olukord seoses inimõigustega Kambias äh, teeb tõsist muret, eriti mis puudutab äh, väljendusvabadust, äh, seksuaalvähemuste õigusi ja suvalisi vahistamisi, piinamisi ja isolatsioonis kinnipidamist. me kasutame kõiki võimalusi nende teemaga tegelemisega, tegelemiseks kõikide osapooltega ja soovime näha muutusi Need teemad on pidevalt äh, päevakorras artikkel kaheksa poliitilises dialoogis, mis äh, hiljuti toimus kahekümne kuuendal äh, aprillil. inimõiguste teema tõstatati ka üheteistkümnendal aprillil, kui välis, Kambja välisminister kõrgete ametitega Brüsselis kohtus. kahjuks kahe poli-, rahumeelse poliitilise protesti allasurumine neljateistkümnendal ja kuueteistkümnendal aprillil on kinnitanud meie muret. meeleavaldajad arreteeriti, osasid väärkoheldi ja üks suri, kolmkümmend seitse isikut, sealhulgas äh, tugevama opositsioonipartei juht on äh, hetkel kohtus süüdistatuna pettuses tegemist on murettekitava teemaga, kuna see toimub presidendi ja vali- ja parlamendivalimiste eel, mis leiavad aset kaks tuhat kuusteist aasta detsembris ja aprillis kaks tuhat seitseteist. Euroopa Liit on teinud avalduse väljendades oma muret, mis puudutab äh, sellist käitumist ja, ja nõuab uurimist me oleme osa ühisest rindest, sest sarnaseid avaldusi on teinud äh, USA, ÜRO, Ühendkuningriik ja lisaks sellele ka Lääne-Aafrika Majandusühendus, ECOWAS ja Aafrika Inimõiguste Komisjon. ÜRO, Aafrika Liit ja ECOWAS on saatnud ühise kõrgetasemelisele missiooni eelmisel nädalal koha peale kes äh, taaskord nõudis komis-, äh, valitsuselt äh, väljendusvabaduse taastamist ja võimaldada tegutseda õigusriigi põhimõtete kohaselt ja uurida aset leidnud sündmusi. artikkel kaheksa poliitilise dialoogi kohtumine kahekümne kuuendal aprillil Banjus tõi endaga kaasa äh, meiepoolse nõude äh, seoses nende tegevustega. lähtudes Kambja valitsuse sõnadest, uurimine on käimas ja tulemusi, äh, tulemustest antakse teada. Euroopa Liidu delegatsioon Kambiasse jätkab olukorra silma peal hoidmist ja julgustab tugevalt Kambja valitsust jätkama õigusriigi põhimõtetega me leiame, et on oluline jätkata pühendumist dialoogile ametivõimudega, sest see annab võimalik, parima võimaliku platvormi probleemidega tegelemiseks ja mõjutada olukorda seoses inimõiguste ja juhtimisega. Euroopa Liit on jätkuvalt pühendunud selleks, et toetada Kambja kodanikke, tugevdades demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid ja luues kestliku ja kaasava arengu, lähtudes Cotonou lepingust, aitäh! suur tänu, volinik, meil on kuus resolutsiooni ette.